Euroopa Parlamendil on äärmiselt oluline roll siin mängida, aitäh. aitäh, härra volinik. aitäh teie väsimatu panuse eest äh, naabruspoliitikasse ja selle arutelu lõpuks väliskomisjonist esitati kaks resolutsiooni ettepanekut, üks puudutab äh, naabruspoliitika idamõõdet ja teine puudutab äh, naabruspoliitika lõunamõõdet. Äh, hääletus toimub homme kell kaksteist järgmine punkt päevakorras on komisjoni avaldus seksuaalse vägivalla kasutamise kohta sõjarelvana Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas. sõna saab jälle komisjoni nimel härra volinik Füüle, palun. Thank you very much, madam suur aitäh teile, proua president, lugupeetud parlamendiliikmed. me peame absoluutselt äh, kindlasti tagasi lükkama igasuguse naistevastase vägivalla, olgu tegemist ähvardava käitumise või äh, seksuaalse rünnakuga tegemist on igal juhul äh, kohutavate kuritege-, kuritegudega, mida tihti pannakse toime just kõige haavatamat-, haavatavate ja kaitsetumate isikute vastu kuid kahjuks on nii, et paljudes riikides üle kogu maailma ja mitte ainult nendes, mis asuvad Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas, e-, ei ole piisavat õiguslikku raamistikku selleks, et kaitsta naisi ja tütarlapsi vägivalla eest. ei ole mingisuguseid meetmeid, mis julgustaksid ohvreid e, kurjategijaid üles andma. palju rohkem on seega vaja teha veel selleks, et takistada kurjategijaid ja et neid vastutusele võtta toime pandud tegude eest naised kannatavad endiselt diskrimineerivate seaduste all ja sügavalt juurdunud kultuurilise ebavõrdsuse all. näiteks Egiptuse puhul on nii, et äh, rahvuskomitee, äh, mis peab kirjutama uue põhiseaduse, koosneb ainult meestest ja isegi uues valitsuskabinetis on ainult üks naissoost minister. selline olukord ei ole jätkusuutlik, nagu meile selgelt äh, näitab see julgus, mida on üles näidanud Tuneesia ja Egiptuse naised ehm, nende sündmuste jooksul, mis nende riigis viimasel ajal on aset leidnud kui pool rahvastikust ehm, poliitilisest ja institutsioonilisest reformiprotsessist lihtsalt kõrvale jäetakse, ei saa see protsess ka ehm, õnnestuda. selles kontekstis mõistame me sügavalt hukka selle, kui palju tõsiseid inimõiguste rikkumisi endiselt toime pannakse, sealhulgas vägistamisi, seksuaalkuritegusid ja äh, naisaktivistide äh, teisi äh, alandavaid tegusid. Euroopa Liit soovib jätkuvalt tugevdada naiste rolli poliitilises, tsiviilõiguslikus, sotsiaalses, majanduslikus ja kultuurilises ruumis ning jätkata võitlust diskrimineerimise ja karistamatuse tunde vastu see on ka põhjus, miks üks Euroopa Liidu kaheksast inimõigusi puudutavast juhisest ütleb selgelt, tsiteerin, tarvis on edendada soolist võrdõiguslikkust ning äh, võidelda naistevastase diskrimineerimisega, tsitaadi lõpp. ning tuhande üheksasaja üheksakümne viiendal aastal vastu võetud Barcelona deklaratsioon, millega loodi Euro-Vahemere partnerlus, äh, ütleb samuti selgelt, et Euromeedi äh, piirkond võtab vastava kohustuse sooline võrdõiguslikkus on üks ähm, sellest, ähm, üks prioriteetidest, äh, milles riigipead Barcelona tippkohtumisel kokku leppisid. see on üks prioriteet viieaastaseks plaaniks. ning äh, nende, äh, nende kohustuste raames ja nende kohustuste kontekstis Äh, alustas uut innovatiivset protsessi ka Euro-Vahemere-äärne äh, ministrite konverents äh, pealkirjaga Kuidas tugevdada naiste rolli ühiskonnas, mis toimus Istanbulis novembris kaks tuhat kuus. ministrid sellistest riikidest nagu Alžeeria, Jordaania, Liibanon, Maroko, okupeeritud Palestiina, Süüria ja Tuneesia leppisid kõik kokku, et nad kavatsevad edaspidi austada järgmisi omavahel seotud prioriteete. kõigepealt naiste poliitilised ja ähm, kodanikuõigused äh,, siis äh, naiste sotsiaalsed ja majanduslikud õigused ning nende jätkusuutlik arendamine ja lõpuks äh, naiste õigused äh, kultuurisfääris ning kommunikatsioonivahendite ja massimeedia roll. alates kahe tuhande kuuendal aastal toimunud konverentsist on jätkuvalt töötatud ühise tegevusraamistiku ellurakendamisega iga riik on püüdnud täita oma prioriteete, lisaks on olemas ka jätkumeetmed ning Euroopa Komisjon avaldab raporteid Vahemere Liidu partnerid kinnitasid uuesti äh, võetud kohustusi teisel ministrite konverentsil, mis toimus Marrakechis novembris kaks tuhat üheksa. Nendes diskussioonides osales täielikult äh, ka kodanikuühiskond. teadlikkuse tõstmine ja selle protsessi nähtavamaks äh, muutmine oli kõikide osaliste arvates üks tähtsamaid ülesandeid üldse lisaks sellele regionaalsele raamistikule peab Euroopa Liit ka kahepoolseid dialoog, neid dialoog peavad ka Euroopa Liidu erinevad alakomiteed, mis tegelevad soolise võrdõiguslikkuse küsimustega. ning lubage mul, proua president, kokkuvõtteks öelda, et Euroopa Liit ei kavatse iialgi sallida naistevagast, naistevastast vägivalda ükskõik millises vormis ning kasutab kõiki olemasolevaid meetodeid sellise vägivalla ennetamiseks, aitäh! aitäh, härra volinik, nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad ning Euroopa Rahvapartei nimel saab sõna proua Edith Bauer pooleteiseks minutiks. Thank you so, so much, dear madam president. suur aitäh teile, proua president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid ma hindan väga kõrgelt seda, kui pühendunult Euroopa Komisjon mõistab hukka naistevastase vägivalla, mida tihti kasutatakse sõjarelvana ja mida kasutatakse süstemaatiliselt relvastatud konfliktides erinevateks eesmärkideks, sealjuures alandamine, hirmutamine, ähvardamine, info väljapressimine, sõdurite autasustamine või midagi veelgi hullemat naistevastane vägivald sõjalistes konfliktides põhineb ennekõike traditsioonilisel veendumusel, et naised on omand. paljudes kultuurides on naised ka kultuuri ja sümbolite kandjaks ning seetõttu kasutatakse naistevastast vägivalda kui vägivalda kogu ühiskonna ja ühiskonna au ning ühiskonna sümbolite vastu. rahvusvaheline kriminaalkohus Äh, mõistab sellise vägivalla hukka ja nimetab seda sõjakuriteoks ja ka inimsusevastaseks kuriteoks. erinevad vägivalla äh, kuriteod äh, sõja ajal, näiteks vägistamine, pealesunnitud abielud ja ka sundrasestamine on kõik kuriteod, mis mõistetakse hukka Genfi konventsiooniga. kuid tihti juhtub nii, et need, kes panevad toime sõjakuriteo, pääsevad sellest puhtalt ning äh, naistevastast vägivalda nimetatakse lihtsalt äh, vältimatuks osaks äh, sõjategevusest ja tihti ei võeta kurjategijaid ka vastutusele. ning seetõttu on viimane aeg sügavalt hukka mõista selline ebainimlik praktika, toimugu see kus tahes, ja meie täna peame välja saatma sõnumi, mis ütleb, et selliste sõjakuritegude toimepanijad ei jää karistuseta, aitäh! aitäh, nüüd saab sõna proua Gomes sotsialistide ja demokraatide progressiivse erakonna nimel. aitäh. ma sain Liibüa kohta raporti, kus räägitakse ennekõike meestest, kuid kui me kuulame, mis toimub Benghazis, Süürias, Marokos, Süürias, ähm, Bahreinis, äh, nende, nende riikide, nendest riikidest tulev telepilt näitab seda, et äh, ennekõike on tänavatel just naised ja noored ja see näitab seda, et naised ja noored on äh, Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida sündmustes murrangulise tähtsusega isikud, eriti arvestades, et tegemist on vägagi patriarhaalsete ühiskondadega. naised ja noored mängivad väga olulist rolli ka tulevikus, siis kui need riigid äh, asuvad enese ümber, e-, enesemääramise uuele teele ja seetõttu äh, tulebki meil rohkem tähelepanu pöörata just naistele, kes on äh, selle revolutsiooni taga. me peame naisi toetama, me peame neile andma rahalist, tehnoloogilist ja moraalset tuge ütlema neile, et nad moodustaksid eh, vabaühendusi, et nad eh, astuksid valitsusorganisatsioonidesse ja nii edasi ja nii edasi. on eh, tähtis tagada ka seda, et Euroopa Liit püüaks kõige kõrgemal tasemel ise mobiliseerida jõupingutusi, hoidmaks ära edasist seksuaalset vägivalda nende naiste vastu, kes on julgenud sõna võtta. ning samuti on brutaalseks praktikaks äh, süütuse praktika, mis viidi viimati läbi kaheksandal märtsil. süütuse kontroll ning teised naisi alandavad praktikad ja tegevused, mis on täiesti vastuvõetamatud ja mis tuleb sügavalt hukka mõista, sest need on kuritegelikud ning äh, sellised asjad ei tohi korduda. ja nüüd saab äh, liberaalide demokraatide fraktsiooni nimel sõna proua proua. lugupeetud president, lugupeetud volinik ja kolleegid, ALDE fraktsioon on selle debati käigus teinud mitmeid ettepanekuid ning me tahaksime omalt poolt öelda, et tunneme muret Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida naiste äh, olukorra pärast viimastel nädalatel oleme ise näinud äh, tõsist vägivalda Liibüas ja Egiptuses ja see vägivald on olnud suunatud just naiste vastu. ma ei hakka siin detailselt kõiki neid äh, asju lahkama, kuid äh, tuletan teile meelde sümboolset ja murettekitavat olukorda, mis tuleks koheselt ähm, koheselt hukka mõista. üks Liibüa naine teatas rahvusvahelisele pressile, et teda vägistas terve sõdurite jõuk ning eh, et Gaddafi sõdurid eh, võtsid ta seejärel kinni ja küsitlesid teda seitsekümmend kaks tundi enne vabastamist. üks minu kolleeg ütles, et eh, mitmed naissoost protestijad ütlesid, et nende puhul teostati süütuse kontrolli, seejärel sõdurid aga vägistasid nad sellised juhtumid näitavad, et vägistamist kasutatakse konfliktisituatsioonides äh, ka äh, praegu, et seda kasutatakse jätkuvalt selleks, et äh, tsiviilelanikkonda hirmutada. meie peame välja astuma nende kohutavate kuritegude vastu ja me kutsume Euroopa Komisjoni ja Nõukogu üles hukka mõistma igasugused seksuaalrünnakud, seksuaalvägivallaga ähvardamise või muu alandava kohtlemise, mis naistele Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas praegu osaks langeb me peame kasutama kõiki olemasolevaid poliitilisi instrumente, tagamaks, et pärast üleminekuperioodi garanteeritakse kõikides nendes ühiskondades naistele nende õigused. eile võtsime me vastu uue äh, poliitilise raamistiku, mille kontekstis võideldakse naistevastase vägivallaga ning kindlasti ei saa me rakendada topeltstandardit Euroopa Liidu naistele ja kolmandate riikide naistele. me peame neid põhimõtteid täielikult rakendama Euroopa naabruspoliitikas ning peame naiste jaoks välja töötama eraldi kaitsvaid poliitikaid, aitäh! aitäh, Roheliste fraktsiooni nimel saab nüüd sõna härra proua Lohpilar. aitäh! Äh, pealesunnitud niinimetatud süütuse kontrollid, mida pani toime äh, Egiptuse armee nende naiste suhtes, kes äh, protestisid Tahriri platsil ja Liibüa sõdurite vägistamised on olnud kohutavad kuriteod, mis andsid alust praeguse resolutsiooni väljatöötamiseks. me ei tohi lubada, et veelgi rohkem vägivalda kasutatakse Põhja-Aafrikas ja Lähis-Ida konfliktides. eurooplased eelmise aasta novembris astusid välja selle eest, et Euroopa Liit võtaks äh, lõpuks ometi tõsiselt äh, naiste olukorda ähm, relvastatud konfliktides. proua Ashton tollal rääkis meile edusammudest. on olemas parandatud rahvusvaheline raamistik äh, naiste olukorra kohta konfliktipiirkondades, paljud riigid on võtnud vastu tegevusplaanid ja väga oluline on ka parimate tavade vahetamine. Euroopa Liit on meetmete jaoks äh, ette näinud juba kolmsada mm, tuhat äh, eurot ja ette on nähtud äh, ka kakssada tuhat mm, eurot ÜRO resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis elluviimiseks. väga oluline on ka personali väljatöötamine, väljakoolitamine, Äh, seetõttu on vaja ähm, pidada neid küsimusi silmas ka Euroopa Liidu mm, pakettide, mm, lepingute puhul äh, partneritega Vahemere lõunakaldal. aitäh ja GUE äh, fraktsiooni nimel saab sõna nüüd proua Figueiredo. proua president, me teame, et Eh, naised on olnud aktiivselt eh, seotud nende ülestõusudega Põhja-Aafrikas, võideldes oma õiguse ning demokraatia eest, eh, seda ka Lähis-Idas. aga samas oleme me teadlikud ka sellest, et vägistamine, seksuaalne orjastamine, inimsusevastased kuriteod on samuti levimas. see kõik on Genfi konventsiooni vastane aga kõigi nende mässude puhul on laialt levinud Kongos, Egiptuses, Tuneesias, Liibüas ja kõigis teistes riikides, kus relvastatud konflikt või revolutsioon on aset leidmas. me peame nõudma, et meie äh, võimud äh, valjult mõistaksid hukka sellised kuriteod nii Põhja-Aafrikas kui igal pool majas ning peame ka taotlema nende inimeste eh, kinnivõtmist ning nende üle kohtumõistmist, kes on selliste kuritegudega hakkama saanud konfliktisituatsioonides, nii et me saaksime saavutada demokraatlikumad ühiskonnad nendes riikides, kus naised saaksid kaasatud kodanikuühiskonda, poliitilisse ellu, valitsusse ning MTÜ-desse me peame võitlema nende kuritegude vastu, mis, mille ohvriks on langenud naised. nüüd saab sõna proua Buskurt pooleteiseks minutiks. aitäh, proua president. revolutsioon Põhja-Aafrikas ja Lähis idas toovad ka kaasa uusi võimalusi. tegemist on Tuneesias ja Egiptuses toimuva demokraatia ülesehitamisega, mis saab nüüd alata Äh, Tunisi Benghazi tänavatel olid naised väga olulisteks äh, revolutsiooni läbiviijateks, aga sellega on seotud ka ohud. Ähm, noore, ühe noore naise vägistamine ähm, äratas avalikkuse tähelepanu, aga tegemist ei olnud ainsa äh, vägival-, vägistamise vägistamist puudutava teadaandega. seksuaalne vägivald puudutab väga paljusid naisi. Kairos näiteks äh, väärkohtlesid äh, sõjaväelased naisi. Äh, Liibüas kasutati samuti äh, vägivalda naiste vastu. kui tegemist on seadusetute aegadega, siis ei ole mingisugust kontrolli, naised on lindpriid ja seda me ei tohi lubada tegemist on kriminaalkuritegudega, mida tuleb uurida ja mida tuleb ka karistada. me ei tohi silmi sulgeda selle ees, ma kordaks veel kord, et neid naisi tuleb kaitsta ja et naiste roll, rolli ühiskonna ülesehitamisel ei tohi unustada. Nai-, naiste õigused tuleb paika panna seadustega, naised peavad loomulikult ka eh, parlamentides, komisjonides ja valitsustes oma koha eh, leidma loomulikult on naiste puhul oluline ka haridustaseme tõstmine vastavate äh, ja muud teemad. naiste sõltumatus on väga oluline ja väga oluline on ka äh, mikrolaenud. proua Ojuland, palun. aitäh, proua president, härra volinik seksuaalsed rünnakud naiste vastu, aga mõnikord ka meeste vastu Põhja-Aafrikas ning Lähis-Idas on äh, väga murettekitavad ja selle küsimusega peaks kiiresti tegelema äh, ametivõimud seal piirkonnas, nii uued demokraatlikud jõud kui ka vanad režiimid. tahaksin paluda, et äh, kõrge esindaja Ashton arutaks äh, seda äh, murettekitavat olukorda, äh, mis puudutab seksuaalset vägivalda selles piirkonnas lõunamõõtme sihtriikide esindajatega Euroopa naabruspoliitika raames, et need kuritegude toimepanijad tuleks õi-, õigussüsteemi ette ning et oleks tagatud nii meeste kui naiste äh, Äh, õigused. leian, et seksuaalne vägivald on kõige hullem sõjategevuse vorm ning seda tuleks vältida igal juhul ning seda peaks karistama kõige rängema võimaliku karistusega, aitäh. aitäh ja nüüd äh, saavad kõnelejad sõna vaba mikrofoni voorus, meil on kaks kõnelejat, Sean Kelly ja proua Zaborska, palun härra Kelly. Äh, John, ka jo hin viimane kind vi for kaks kuud tagasi rääkisime me vägivallast naiste vastu Euroopas ning siis mainiti, et äh, kuni kakskümmend viis protsenti naisi on Euroopas vägivalla käes kannatanud, nüüd räägime me seksuaalsest vägivallast naiste vastu konfliktides Põhja-Aafrikas ning Lähis-Idas. tegemist on kohutava looga ning me ei saa äh, seda kauem lubada, me peame, meie jaoks on väga oluline siin midagi kiiresti ära teha. Aafrika kontinendil on väga arhailine suhtumine naistesse, mis loomulikult sõja ajal on veel hullemaks muutnud, aga olen nõus volinikuna, et me peame tähelepanu pöörama nendele olukordadele ning eriti oluline nende kuritegude toimepanijad kohtu ette tuua, nii et teatud etapis ehk oleks võimalik eh, suhtumist muuta ning et need kohutavad eh, tavad kaotada. aitäh. aitäh, nüüd saab sõna proua Zaborska. aitäh tegemist ei ole äh, siinkohal mitte ainult inimõiguste rikkumisega, kui me räägime seksuaalvägivallast, siis me räägime ka sellest, et inimeselt võetakse väärikus. ükskõik, kas see vägivald on suunatud naise või mehe vastu ja kas see toimub äh, Egiptuses, Kongos äh, või kuskil mujal. sõja seisukorda ei saa pidada leevendavaks asjaoluks Kongos on alati vägistatud naisi, nüüd vägistatakse ka mehi, me peame midagi ette võtma ning äh, komisjon äh, peab rohkem tähelepanu pöörama inimõiguste rikkumisele kõikjal maailmas. me peame äh, suutma kasutusele võtta mingid instrumendid, mingid vahendid, mille abil tagada inimõiguste täitmine, aitäh! aitäh ja nüüd saab jälle sõna härra Füüle komisjoni nimel, palun! suur aitäh, proua president, lugupeetud komisjoni liikmed. siin on küsitud mitmeid küsimusi ja toodud näiteid ning tegemist on väga ähm, väga tähtsate näidetega, mis on justkui mustaks plekiks kõigil nendel arengutel, mis ometi on Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas viimasel ajal ähm, aset leidnud. ma võtan teadmiseks kõike, mis te täna ütlesite. ma juba rääkisin teile, et Euroopa Liidul on mitmeid äh, instrumente, mitmeid äh, meetmeid, mille abil äh, õhutada naisi kodanikuühiskonnas ja poliitilises elus rohkem osalema, ilma et neid ähvardaks mingisugune vägivald või hirmutamistehnika ma tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele, et hiljuti on äh, juhtunud ka positiivseid äh, arenguid, näiteks äh, Pärsia lahe koostöönõukogu inimõiguste komitee loomine. lisaks sellele ÜRO naiste õiguste alane töö, mis kindlasti aitab kaasa ühiskonna hoiakute muutmisele see näitab ka seda, et meie dialoogide, meie dialoogipoliitika on oluline ja et seda tuleb jätkata ka siis, kui me räägime läbi mõne uue partneriga, suur aitäh! aitäh, härra volinik! arutelu lõpuks esitati viis resolutsiooni ettepanekut viielt erinevalt fraktsioonilt, nimelt Roheliste fraktsioonilt, sotsiaaldemokraatide ja demokraatide